Meine Damen und Herren, das lugupeetud äh, daamid ja härrad. seitsmendal veebruaril kaks tuhat kolmteist äh, katkenud äh, istungjärk on käesolev.